Teie presidentin. president. Äh, tere päevast, koosolek jät-, istung jätkub. Äh, eilse koosoleku protokollid on teile kättesaadavad, kas teil on vastuväiteid? ma näen, et ei ole vastuväiteid. Äh, seega loeme protokolli vastuvõetuks sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt olen saanud eh, taotluse komisjoni liikme nimetamise kohta. Eh, see taotlus avalikustatakse tänase koosoleku protokollis ja kui kellelgi ei ole protokolli vastu vastuväiteid, eh, siis loetakse see heaks kiidetuks ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde tegemist on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusega teemal olukord Süürias. kohal on komisjoni asepresident, tema asemel on täna kohal siis härra, see on suur aitäh, lugupeetud äh, sõda Süürias on jõudnud uus fa-, uute faasi iseäranis pärast seda, kui USA teatas oma vägede väljatoomisest. aga äh, peaks olema kõigile selge, et ainukene jätkusuutlik viis välja tulla sellest kriisist on läbirääkimistel põhinev lahendus ÜRO egiidi all. me oleme väsimatult korranud, et mõjusfääride olemasolu lõhenenud Süürias ei too kaasa julgeolekut ja stabiilsust selles riigis ja regioonis. Süüria kirdeosa üle käivad praegu läbirääkimised kurdide juhitud demokraatlike jõudude Venemaa, Türgi ja Gruusia äh, vahel. Daeshi üle pole veel võitu saavutatud ja väga oluline ja me peame hoolitsema et need võitlejad tulevikus tagasi ei tule. me saame aru Türgi julgeolekukaalutlustest, aga nendega on võimalik tegeleda ainult siis, kui äh, säilitatakse Süüria riigi terviklikkus. me loodame, et mis tahes julgeolekusüsteem riigi põhjaosa jaoks tagab kõigist äh, rahvustest inimeste julgeoleku ja hoiab ära uued kokkupõrked ja kannatused koha peal Al-Qaeda tiib äh, Süürias, mida tuntakse Al-Nusra nime all, mm, äh, on äh, tugevdanud oma positsioone Süüria loode osas mm, ja see teeb Idlibi provintsis probleemi lahendamise väga keeruliseks. sama võib täheldada ka Süüria lõunaosas, kus meie ei saanud oma tööd jätkata. kahjuks on häda väga suur mm, Äh, positiivse poole pealt võib märkida seda, et Jordani piiriäärsetesse laagritesse jõudis humanitaarabi, seal on ligemale kuuskümmend tuhat süürlast, põhiliselt naised ja lapsed. humanitaarorganisatsioonid vajavad juurdepääsu tervele riigile, kõik piiriületuspunktid Süüriasse peavad olema lahti, iseäranis need, mis asuvad riigi kirde ja loode osas Äh, see on eriti oluline talvel äh, nende sadade tuhandete äh, ümber asuma sunnitud inimeste jaoks. meie jätkame tsiviilelanike kaitset, kui peaks aset leidma mõni rünnak ja kutsume üles ka humanitaartöötajaid kaitsma Nendes valdkondades, äh, mis on režiimi kontrolli all, on inimesi sunnitud sõjaväkke, neid on meelevaldselt vahistatud, ei ole mingeid äh, samme poliitiliste vangide vabastamiseks, korruptsioon äh, on paljude inimeste jaoks peamine elatusallikas. Euroopa ei saa anda oma panust Süüria ülesehitamisse senikaua, kui poliitilised üleminekud ei ole kindlalt toimumas Süüria äh, režiim peab osalema ÜRO juhitavas protsessis, aga senikaua, kui inimõigusi rikutakse, see olukord ei muutu. mis puutub Süüria pagulaste tagasipöördumist, siis äh, ÜRO inimõiguste voliniku ülemaamet äh, ütleb, et väärikas tagasipöördumine ei ole praegu veel võimalik Äh, meil on vaja süsteemi järgimaks, mis toimub nende inimestega, kes tagasi pöörduvad, et tagada nende kaitse ja mõjutada tagasisaatmise tingimusi me tahaksime, et süürlased läheksid, äh, ei läheks tagasi sellisesse kohta, kus nad võidakse meelevaldselt vahistada, nagu kus neid võidakse piinata või sõjaväkke sundida me toetame neid poliitilisi protsesse, mis toimuvad praegu Genfis, see on ainukene viis sõja lõpetamiseks me ei saa lihtsalt lasta sellel konfliktil muutuda külmutatud konfliktiks, see oleks eh, retsept veelgi suuremaks kannatuseks, radikaliseerumiseks, vägivallaks ja ebastabiilsuseks. kõrge esindaja Federica Mogherini on ühenduses eh, eh, meie ÜRO esindajaga Süürias ta kohtub praegu kõigi osapoolte esindajatega selleks, et taaskäivitada Genfi protsess ja selleks, et toetada Genfi protsessi märtsi keskel, äh, korraldame Brüsselis Süüria-teemalise konverentsi koos ÜRO-ga. sellel konverentsil äh, keskendume poliitilise protsessi toetamisele, humanitaarabile äh, ning regionaal- ja arengukoostöö komponendile me tuleme välja lubadustega selleks, et äh, täita süürlaste vajadusi ja nende riikide vajadusi, kes on võtnud vastu Süüria pagulasi. sellel aastal korraldame ka Euroopa Parlamendis äh, Brüsselis äh, dialoogipäeva ministrite, vabaühenduste ja kodanikeühenduste esindajatega Liibanonist, Jordaaniast, Türgist ja Süüriast. Süüria elanikud vajavad jätkusuutlikku lahendust sõjale Nad soovivad sellist riiki, kus koht oleks kõigile süürlastele, vaatamata nende poliitilistele erimeelsustele, sotsiaalsele või etnilisele taustale. Süüria rahvas vajab läbirääkimistel põhinevat poliitilist lahenemist, mis toob kaasa leppimise, ülesehitamise ning kaasava ja demokraatliku Süüria see on ka meie kui Euroopa Liidu eesmärk ja tahaksin tänada Euroopa Parlamendi toetuse eest Äh, eelseisvale Süüria konverentsile, suur aitäh! suur aitäh, härra volinik ja nüüd saavad äh, sõna fraktsioonide nimel sõnavõtjad ja kõigepealt härra Salafranca, poolteist minutit. Äh, suur aitäh, president, volinik, veel kord oleme tunnistajaks sellele, et Süüria on parlamendi arutelu päevakorras. konflikt kestab juba kaheksa aastat ning arvud on kohutavad sajad tuhanded surnud, tuhanded põgenikud, inimesed humanitaarkatastroofi olukorras, paljud neist on lapsed, inimõiguste olukord on kohu, kohutav, riik on varemeis. see on väga murettekitav taust USA ja eh, tei-, Vene, Venemaa on äh, koondanud oma vägesid, tekivad pinged Iraagi ja Türgi äh, piiril. kõik äh, osapooled valmistuvad uueks külmaks sõjaks. USA on on äh, astunud samme Julgeolekunõukogus, Türgi ja Iraani esindajad, Venemaa esindajad kohtuvad reedel, Süüria on üritanud luua liitu Jordaaniaga, äh, volinik äh, Lääne, Lähis-Ida puhul on meil raske midagi muud teha, kui lihtsalt panustada rahuläbirääkimistesse ja toetada ka äh, ÜRO eriesindajat. aga kas sellest kõigest piisab selleks, et leevendada äh, neid kannatusi, mida me seal näeme? aitäh. ja nüüd saab sõna härra Postinaru sotsiaaldemokraatide nimel äh, suur aitäh, president. mõned ütlevad, et sõda Süürias on lõppenud, minu arvates on äh, see täiesti alusetu. jah, äh, äh, võitlused ei ole küll intensiivistunud, aga tegelikult mitte mingisuguseid edusamme konflikti aluspõhjuste kõrvaldamiseks ei ole tehtud. ja Süüria, Venemaa, Iraani sõjaline liit on olemas, jah, nad on vallutanud opositsiooni käest territooriumi, sealhulgas ka terrorirühmituse käest aga pärast rünnakuid, mille käigus kasutati ka keelatud relvi. sõda lõpeb alles siis, kui me leiame viisi, kuidas saavutada tõeline poliitiline üleminek mis rajaneb vastutustundel, üleminekus ajale olulisel omasel õigusel ja kuus miljonit pagulast ja neli miljonit sisepõgenikku eh, saavad endale jälle kodu, kuhu tagasi pöörduda ja kui riik jällegi kaitseb oma kodanikke, alles siis saab ülesehitus alata. õiglus on võtmesõna Süüria konflikti tähenda, tähistavad sõjakuriteod, süstemaatilised piin-, piina-, piinamised julgeoleku ja valitsuse jõudude poolt, inimeste kinnipidamine, humanitaarabi osutamise takistamine ning äh, valimatu ja äh, valimatult keelatud relvade kasutamine Süüria ja Venemaa jõudude poolt Süüria kohtusüsteem ei suuda tagada tõhusat kuritegude uurimist ja seetõttu tuleks leida rahvusvahelised lahendused. ja üks võimalus, äh, härra volinik, on see, et Euroopa äh, liit ei saa lihtsalt leppida praegu tekkinud olukorraga ja äh, tunnistada Bashar al-Assadi ja tema kaitsjaid, aitäh aitäh ja ECR fraktsiooni nimel härra Tannoh poole, pooleteiseks minutiks. president, kahjuks äh, Assaadi režiimi püsimajäämine on väljaspool kahtlus ja näib, et USA väed lahkuvad Süüriast üsna äh, kiiresti ja sinna jääb julgeoleku vaakum äh, paljud ISISe võitlejad on endiselt Iraagis ja Süürias ja al-Nusra äh, on äh, äh, kindlustanud oma jõudu Idlibi provintsis äh, ekstremismi oht ei ole kuhugi kadunud. Venemaa ja Türgi kaitseministrid kohtusid eile ja arutasid olukorda Idlibis ja nõud, nõustusid, et on vaja äh, terroristide jõude kärpida selleks, et see tsoon tõhusalt toimiks me peaksime mõtlema nendele inimestele, kes selles piirkonnas elavad ja nendele kohutavatele tingimustele, milles nad on. ja äh, nende olukord on veel hullem, et äh, Assadi režiim tahab selle pro provintsi iga hinna eest tagasi vallutada Äh, äh, tegemist on rahvusvahelise olukorraga, kus üha enam peetakse nõndanimetatud asendussõdasid ja Euroopa Liit on kogu selle tragöödia juures ainult pealtvaatajaks. meil on olnud pikaajalised diplomaatilised suhted, aga kui nende jätkamine Assadiga oleks äärmiselt problemaatiline, aitäh. aitäh, järgmisena saab Alde nimel sõna proua Šake, kellel on kaks minutit. aitäh lubadus mitte kunagi varem sureb Süüria vanglates. Äh, sellised sõnad ilmusid äh, Washington Postis möödunud nädalal, äh, artiklis räägiti surmajuhtudest Assaadi vanglates, need tõendid jõudsid meieni ajakirjaniku eluhinnaga, nüüd peame meie oma poolt panu, panustama Euroopa on, äh, Euroopa lihtsalt annab raha, aga ei osale Süüria sõja lahendamisel ja meil ei ole ühist Euroopa Liidu strateegiat. ja USA kursimuutus Süüria osas äh, on, omab ka suuri tagajärgi, sest et islamiriigist pole veel jagu saadud kõik räägivad sellest, et Süüria sõjal ei ole sõjalist lahendust, aga see ei muuda siiski asjaolu, et, et sõjavägi eh, kujundab koha, kohapealset reaalsust ja me peame sellesse suhtuma realistlikult. me peame avaldama survet sõdivatele pooltele, me peame kaitsma eh, inimesi, kes eh, on sunnitud oma kodudest lahkuma, Aleppo ja Homs on jällegi saanud sihtmärkideks me peame hoolitsema ka selle eest, et mida me teeme sanktsioonide kehtestamisel Süüria vastu, eh, saaks ka ellu rakendatud. meil on eh, sihipärased sanktsioonid konkreetsete isikute vastu, me ei taha karistada kogu rahvast me peame hoolitsema selle eest, et meie sanktsioonid on arukad ja et nendest sanktsioonidest peetakse kinni. me kuulsime sellest, kuidas Belgia ettevõte saadab tonnide kaupa kemikaale Süüriasse, mida seal võidakse kasutada relvade kasutamiseks. ja äh, Itaalia võttis vastu Ali Mamluki julgeolekuametniku, kellel on keelatud Euroopa Liitu siseneda. meid ei võeta tõsiselt, kui me oma äh, õbadustest kinni ei pea ja lõpetuseks lühidalt äh, Jordaanias ja Türgis kasvab kasvab äh, surve kohalikele kogukondadele ning inimesed maksavad selle eest äh, väga oluline on tegeleda äh, naiste seksuaalse kuritarvitamise, laste tööjõu kasutamisega, hoolitseda, et nad ei satuks relvarühmituste ja kurjategijate kätesse. aitäh ja nüüd annaksin sõna härra Viegasele kuuest, aga ta ei näi siin koha, näib, et teda siin kohal ei ole ja annaksin järgmisena sõna härra Raimonile Roheliste nimel, poolteist minutit, palun. vabandust, kaks minutit. aitäh, president, lugupeetud volinik Haan, tere tulemast täiskogule, mul on väga hea meel, et olete täna siin ja tahangi pöörduda kohe teie poole. kui meie siin räägime, siis Süürias võib-olla toimuvad veel viimased võitlused islamiriigi vastu ehm, kurdirühmitused ja nende liitlased ehm, Äh, arvatavasti seal praegusel hetkel äh, vallutavad viimased piirkonnad, see on suur samm, suur saavutus ja me peaksime olema neile tänulikud, kuid jällegi me jätame kurdid ja nende liitlased äh, hätta. just ida Süüria ei ole mitte ainult kurdide ala, seal elavad kristlased, väga paljud araablased äh,, Ehm, mitteusklikud araablased ja seal on üha rohkem araabia sõdureid kui kurdi sõdureid ja nad üritavad seal demokraatlikult üles ehitada autonoomsed piirkonda, nad on väga kaugele ka juba jõudnud, neil on koolid, haiglad, nad investeerivad sinna ja Euroopa toetab neid väga vähe. nüüd aga ähvardab neid Erdogani juhitud sisserünnak ehm, ning Euroopa ei võta mitte midagi ette selleks, et neid inimesi kaitsta. Teie vastutate naabruspoliitika eest, teie peaksite väga palju survestama Türgit, kui see nüüd tõesti juhtub, kui nüüd äh, Kirde-Süürias see projekt jalge alla tammatakse, siis on ka Euroopa väga palju kaotanud. üheksasada 900 välisvõitlejad Euroopast istuvad seal vanglas, kurdid valvavad neid, kurdid ütlevad, et me ei tapa neid, me laseme nad lahti, kui Erdoğan öö, oma vägedega, siis tuleb ju need üheksasada terroristi, siis asuvad teele Euroopasse. me ise oleme vägagi huvitatud sellest, et Türgi sinna sisse ei marsiks, et seal säiliks rahu ja Euroopa Liit peaks meie kurdi liitlasi öö, sellest pigem hoopis tänama, aitäh suur tänu ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel härra Kaaver, poolteist minutit. volinik, see, mida mina Iraagis nägin, oli see, et ähm, kõik on täiesti kaootiline ja nüüd on vaja tuua nüüd see killustunud riik kokku ja üles ehitada uus riiklik identiteet. nagu Iraak on ka Süüria väga keeruline probleem ja mulle tõesti valmistab muret see, mida president Trump ütles viimasel ajal selle kohta ja ta üri-, tahab ka väed välja tuua siin on tõesti väga palju põhimõttelisi probleeme meie lähenemises, kuid me ei tohi siin lasta tekkida äh, vaakumil see, sellepärast peab see küsimus ka olema kogu aeg päevakorras. kurdid äh, peavad äh, säilitama tasakaalu sealses piirkonnas, eriti kui me mõtleme, et seal toimuvad võitlused erinevate etniliste rühmade vahel. me peame tõesti välja tooma riskid, aga teisel pool peame ka tunnistama seda, et ilma lääneriikide ja USA-ta jääks järele ainult varemed. me peame aru saama, millises maailmas me elame. kui meie ei mõjuta, mõjutavad teised ja ja siis võib tulemus olla veelgi hullem. proua president, me peame Süüria tuleviku puhul hoolitsema selle eest, et süürlastel oleks tagatud õitseng ja ka julgeolek oleks tagatud lääneriikidele ja seda mõistlikult, aitäh! aitäh ja nüüd ENF fraktsiooni nimel proua Ardo Tuu, üks minut aitäh, president. Äh, lääneriigid ja naftamonarhiad, äh, kes on toetanud ja relvastanud islamiste, ei kontrolli enam mängu, mängu Süürias ja mul on selle üle hea meel. Äh, pagulaste tagasipöördumise ja ülesehituse aeg on käes, aga Damoklase mõõk ripub ikkagi meie kaasmaalaste kohal, meie valitsuste hoolimatuse, meie leebete seaduste ja meie argade ideoloogiliste kohtunike tõttu. nelisada viiskümmend radikaliseerunud kinnipeanud saavad aasta lõpuks vangist välja äh, äh, Nicolas Belloubet Prantsusmaa justiitsministri sõnul. Äh, siseminister Christopher Castanet on teatanud, et Prantsusmaale tuleb tagasi sada kolmkümmend terroristlikku võitlejat. Belgias on sada kaheksakümmend kaks islamisti lastud Süüria konflikti algusest peale vabadusse. on vaja kiiresti muuta seadusi ja muuta need palju karmimaks. võtame ära kodakondsuse islamistidelt, kellel on topeltkodakondsus ja saadame nad riigist välja. ja mis puudutab islamiusku astunud meie kodanikest, siis eh, pane, taastame nende jaoks surmanuhtluse või pagenduse. mitteühinenute nimel saab sõna härra Sarjanopoulos, palun üheks minutiks. aitäh, USA ju tegelikult ei võta vägesid välja Süüriast, nad lihtsalt äh, korraldavad oma vägesid ümber. Iraan on nende tegelikuks eh, sihtmärgiks sõjaline sekkumine, läbirääkimistega kauplemine, Venemaa, laheriigid ja ka teised öö, eh, mängivad seal rolli Nemad mõjutavad ka Süürias toimuvat äh, ja nemad juba kavandavad ette olukorda pärast sõda äh, sealses piirkonnas. Euroopa Liit äh, on tegelikult samad tegemas. praegusel hetkel siin toetatakse Iisraeli, Küprose ja Kreeka suhteid ning Kreeka üritab olla siin kommunikatsioonikanaliks Türgiga NATO ja Euroopa Liit praegusel hetkel ei toeta mitte rahu, vaid hoopis sõda, konkurentsi ja häda. aitäh! Need olid äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, edasi saavad sõna registreeritud kõnelejad. kõigepealt äh, Laslo Tökes, palun poolteist minutit. aitäh! proua president, Süürias toimub juba päris pikka aega õudne sõda. ma tahaksin välja tuua siin tagakiusatud kristlaste saatuse. vastavalt Open Doorsi uuringule üle seitsmekümne, üle seitsmekümnes riigis maailmas kiusatakse kristlasi taga. kristlus on maailmas kõige rohkem tagakiusatud religioon ja Süüria on selles kurvas nimekirjas üheteistkümnendal kohal. sõja ajal on pool kristlastest elanikest kaduma läinud. sõja algusest peale Euroopa Liit ja see on tõesti väga hea, kümme miljonit eurot humanitaarabina andnud Süüriale kuid sellest ei piisa selleks, et võidelda selle kriisiolukorra vastu meil on vaja eelkõige hakata võitlema sõja juurte vastu. sõda Süürias tuleb lõpetada ning mis puudutab pagulaspoliitikat, siis tuleks kasutada Ungari mudelit eeskujuna, see tähendab seda, et eh, humanitaarabi on paremaks alternatiiviks. Eh, ei ole vaja sadu tuhandeid pagulasi vastu võtta, vaid tuleb hoolitseda selle eest, et nad saaksid koju tagasi pöörduda. Viktor Orban leiab, et me ei tohiks mitte probleeme Euroopasse tuua, vaid et me peaksime kohapeal abi andma. Ungaris eh, sellepärast on nüüd öö, oleme välja töötamas riigisekretäriaati, mis tegeleb tagakiusatud kristlaste saatusega ja äh, aidatakse neid inimesi ka siis, kui nad pöörduvad tagasi koju. see tähendab seda, et äh, toetatakse just riigi taasülesehitamist ja kojupöördumist. aitäh, järgmisena saab sõna proua Valenciano, palun pooleteiseks minutiks. aitäh, proua president Süüria sõda, seda koheldakse vahel kui minevikku kuuluvat sõda, aga see ei ole ju tegelikult nii. me näeme, kuidas pagulased äh, üritavad õuduste eest põgeneda, see konflikt äh, lõõmab äh, Äh, siin on tõesti väga palju pettumust, äh, uue külma äh, sõja jõud on kaasatud USA, Venemaa, Hiina, aga ka teised riigid ja need kõik üritavad mitte kokkule jõuda Julgeolekunõukogus ÜRO-s. Euroopa on alati olnud mander, mis võtab endale vastutuse ja tagab ka ja jagab ka koormat, eriti just Süüria rahva koormat. põhimõtteliselt meil on selja taga juba kümme aastat õudust. sajad tuhanded inimesed on kadunud, surnud ja äh, põhimõtteliselt äh, on nad maetud Vene pommide alla. kuidas on võimalik sõda lõpetada äh, ilma, et vastutavad peaksid vastutama öö, oma tegude eest? praegusel hetkel türannid valitsevad demokraatlikust opositsioonist ei ole mitte midagi järele jäänud. kurdid on küll veel kohapeal ja kui kolmandal konverentsil Süüria tuleviku üle tuleb hakata rääkima vastutusest, me ei saa lihtsalt jätkata nagu siiamaani ja öelda, et noh, vaatame tulevikku nagu poleks üldse süüdlasi ja seda peab ka meie parlament tegema. meie peame nõudma vastutust ja öö, eh, ilma selleta ei ole võimalik seda sõda lõpetada. aitäh, järgmisena härra Pelder, palun üks minut aitäh, president tõesti, eh, Türgi on meil kandidaatriik ja Euroopa eh, Liitu puhul ta arvab, et ta võib absoluutselt kõike endale lubada. see puudutab ka Süüria eh, sõda. kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat kaheksateist oli meil kaks Türgi sõjalist kampaaniat. rünnati Põhja-Süüriat ja seal kuulutati välja nii-öelda Türgi sõjaline protektoraat. Türgi samamoodi räägitakse siin ka äh, Põhja-Küprose Türgi Vabariigist. Äh, lõhutakse äh, territoriaalset terviklikkust mõlemal pool, samal ajal väidetakse otse vastupidist. nüüd on rünnaku alla sattunud kurdid ja eile öeldi, et on vaja nüüd aidata abi, et on vaja anda abi Põhja- Süüriale, aga samal ajal me teame, et Türgi praegusel hetkel seal ähm, äh, äh, kiusab taga äh, kristlasi ja sellepärast on meil vaja midagi ette võtta selle olukorra lahendamiseks. proua Vautmans, palun kaks minutit. aitäh, president, lugupeetud volinik. väga paljud kolleegid juba ütlesid seda kaheksa aastat kestab konflikt Süürias, kaheksa aastat. see, mis algas rahumeelsete protestidega demokraatlike valimiste eest, on nüüdseks ähm, sellest on nüüdseks saanud maailma kõige verisem sõda. meil on kõigil veel silme ees need jubedad gaasirünnakud üle üle neljasaja kuuekümne seitsme tuhande süürlase on surnud, üle miljoni on haavatud ja äh, pool rahvastikust on olnud sunnitud äh, põgenema. Süüria ametivõimud äh, ikka veel võitlevad mässumeelsete vastu. Iisrael kasutab äh, relvu Iraani juhitud rühmade vastu. USA rühmad, neid vormitakse ümber ja nüüd Türgi ähvardab ka pommitamistega. ja samal türann ise ütleb, et tema võtab oma sõjaväe tagasi alles siis, kui islamiriik on võidetud. volinik, mulle on jäänud vahel mulje, vabandust, et ma seda ütlen, et Euroopa Liit praegusel hetkel äh, ei saa täpselt aru, mis toimub. me räägime maailma kõige verisemast sõjast, inimesi pommitatakse iga päev, lapsed on kaheksa aastat elanud laagrites ja mitte midagi ei toimu. siin ei ole mitte peaaegu mitte kedagi kohal, kui me räägime sellest konfliktist. ma tõesti loodan, et Euroopas ka teie nüüd komisjonis lõpuks midagi ette võtate ja tõesti on viimane aeg, et sanktsioonid paika pannakse, et lõpuks hakatakse tegelema probleemi juurtega. volinik, meie oleme sündinud äh, rahuajal, sealsetel lastel seda õnne ei ole. me peame nüüd tõesti rusikaga laua peale lööma, ütlema, et aitab küll, see konflikt tuleb lõpetada äh, kui mul oleks lahendus, ma juba pakuks selle teile välja. Teie olete targad ja nutikad, võtke ennast kokku ja andke nendele lastele tulevik, aitäh! aitäh, järgmisena härra Urban Crespo, palun poolteist minutit. Eh, suur tänu, juhataja. Süüria on näide sellest, kuidas rahvusvaheline üldsus on läbi kukkunud ja samas see on näide ka läänemaailma silmakirjalikkusest. islamiriik äh, sai võidetud kurdi rahva poolt ja nüüd me jätame nad äh, kaitseta Türgi riik ja Erdogan ründavad neid, neilt äh, võetakse ära äh, ressursid, äh, näiteks Afiinist pärit äh, oliivid on äh, kuulutatud Euroopas juba praktiliselt illegaalseks, näiteks minu koduriigis Hispaanias on see küll nii, me peame Euroopa poolt tegema kõik, et Süüria konflikt ometi lõpeks kurdi rahval peab olema võimalus äh, demokraatiale, muidu nad lihtsalt äh, pühitakse maakaardilt ära Türgi armee poolt, kes parasjagu nende piirkondadesse sisse tungib. me peame lõpetama lepingud Türgiga, nad võitlevad brutaalselt kurdide vastu, aga meie kuuleme ainult ilusaid sõnu, sellepärast et majanduslikud ja geopoliitilised Äh, huvid äh, on äh, ülekaalus, aga need huvid ei ole kooskõlas kurdide huvidega. härra Urban Crespo, proua Šoidrova soovib te esitada sinise kaardi küsimuse, kas te võtate vastu, jah, palun? tänan, et te vastate minu sinise kaardi küsimusele. ma olen nõus teiega, et Türgi Erdogan kasutavad olukorda ära ja nad ründavad äh, kurde, nad ähm, üritavad omakasu saada. ja nad üritavad äh, kurdi vähemuse õiguse piirata, aga ma ei ole nõus äh, teiega selles osas, et rahvusvaheline üldsus vastutab selle konflikti eest. kuidas on äh, rahvusvaheline konflikt äh, vastutav äh, kodusõja eest, mis puhkes aastal kaks tuhat kolmteist. härra Urban Crespo, palun. no siin oli mitu küsimust. kõigepealt ma ütlesin, et äh, rahvusvaheline üldsus vastutab ja Euroopa Liit vastutab ja sellega viitasin ma soodsatele lepingutele Türgiga. me lubame näiteks seda, et äh, Afiinist pärit oliive ei ole võimalik äh, müüa. Türgi marssis sinna sisse, see on lihtsalt üks näide. ja Türgi ei luba seda enam. me näeme, millised äh, meeletud huvid on mängus erinevatel pooltel sellest äh, sõjas ja kannatab äh, siinkohal Süüria rahvas ja kurdi rahvas. suur tänu, proua Lohpiiler, üks minut, palun. tänan, juhataja. olukord äh, Põhja-Süürias on väga ohtlik, Türgi on ähvardanud mitu korda Rojava piirkonnas rünnata kurdi jõude ja samas tahab Süüria valitsus saavutada kontrolli kogu oma piirkonna üle. Idlibi puudutab see ka, seal on kolm miljonit inimest ja mitmed äh, sõjaväelised rühmitused on seal aktiivsed. meil äh, tuleb eskaleerumist takistada. Euroopa diplomaatia peab ka tulevikus äh, panustama rahulepingut, rahuläbirääkimiste jätkamisele Türgi ja PKK vahel meil tuleb äh, kaasata rahukonverentsile Brüsselis ka Süüria kodanikkonna esindajad ja Süüriast äh, põgenenud inimesed äh, tuleb suuremeelselt võtta Euroopas kaitsestaatusega vastu täna. Remo Russik, palun kui äh, suuri, Süüria asuks äh, maakaardil äh, mõnes teises kohas, siis seda ei huvitaks mitte keegi. see ei ole nüüd ainult Süüria probleem, me räägime siin kogu Lähis-Ida probleemist tegelikult Tuneesia, Egiptus, äh, Iraak, Liibüa, need on kõik hävitatud äh, riigid, äh, meeletu inimlik draama, need on kõik unustatud, aga me räägime Süüriast, mis ei ole veel täielikult hävitatud. kui me tahame mõista, mis seal idas toimub ja kust konfliktid pärit on, siis me peame rääkima tõelistest päris põhjustest, mis on välise sõjaväelise sekkumise taga, kes võitleb mille eest ja kes hävitab seda riiki väljastpoolt ja alles siis äh, saame me hakata mõistlikult äh, rääkima ja mõtlema, kuidas seda probleemi lahendada. härra Epiditeios, teil on üks minut, palun. tänan, juhataja pärast Donald Trumpi avaldust, et ta tõrma, ta tõmbab Ameerika väed Süüriast välja, on olukord Lähis-Idas muutunud ja see on veelgi keerulisem. see otsus võeti vastu eelnevalt konsulteerimata teiste osapooltega ja nüüd tekib lünk, mida kõik üritavad täita oma huvides. mul ei ole piisavalt aega, et olukorda analüseerida, aga ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et äh, Süürias nüüd äh, kõik jõud äh, teevad edusamme, ainuke, kes sealt on puudu, on Euroopa Liit. Euroopa Liit on valinud teistsuguse lähenemise Euroopa Liit lihtsalt äh, järgib USA-d. Türgi on võtmas järjest äh, aktiivsemat rolli, mis on meie jaoks väga riskantne. lisaks on äh, Daeshist tulenev risk, kes parasjagu ümber grupeerub ja me näeme, millised on nende terroriteod olnud. härra Epitideios, hallo? Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, härra Edrich, palun. suur tänu, et te võtsite küsimuse vastu. kas te olete nõus, et Süüria on äh, perfektne näide sellest, et äh, kui äh, on välised sõjaväelised sekkumised äh, näiteks ameeriklased ütlevad, et nemad toetavad demokraatiat, Venemaa ütleb, et äh, nemad võitlevad äh, Daeshi vastu, et siis selline lähenemine avab nagu Pandora laeka ja nüüd äh, tulevad äh, kõik need probleemid äh, esile ja võib-olla Trumpil on õigus, tuleb need inimesed rahule jätta. Repite Teius, palun suur tänu teie küsimuse eest, ma olen täielikult äh, nõus äh, ma ei ütlekski rohkem ainult seda, et ähm, asi ongi nii, nagu teie kirjeldasite. nii need asjad on seal läinud. ja jah, Euroopa Liidu sekkumisest ei oleks mingit kasu. tänan järgmisena härra Milan Mon, üks minut, palun. tänan, juhataja. Süüria konflikt on ülimalt äh, keeruline, seda ei saa kahe minutiga käsitleda, tegemist on mitmepalgelise konfliktiga, kus on palju äh, muutujaid, mitmed kolmandad riigid on sinna seotud. minule tekitab muret äh, Euroopa Liidu vähene mõju. USA nüüd vähendab oma mõju, tõmbab väed välja, siis on Damaskuse režiim, Venemaa, Iraan, Türgi ja nemad on need, kes tegelikult otsustavad humanitaarabi äh, põgenikele on äh, hea ja kena, aga Euroopa Liit peab oma mõjujõudu suurendama, me ei räägi siin islamiriigi hävitamisest, vaid poliitilise protsessi äh, käivitamisest, mis tagab, et Süüria rahva enamus saab tuleviku enda kätte võtta. tegemist on Vahemere-äärse rahvaga ja see kriis on äh, mõjutanud väga tugevalt Euroopat, sest Süüria on ju meil äh, praktiliselt ukse lävel. me räägime siin äh, tõesti Süüria tulevikust ja härra volinik, kas te võiksite meile öelda, milliseid tulemusi saavutati kõrge esindaja viimasel kohtumisel Araabia liiga esindajatega? tänan, viimasena härra Guerrero, palun. suur tänu. Javier Solana ütles paar päeva tagasi, ühes äh, artiklis et äh, see sõda on nagu äh, ühest põrgukatlast teise minemine, mingisugust positiivset lahendust ei paista. ja see põrgutuli muudkui põleb edasi aga me peame mõtlema loomulikult riigi ülesehitamisele, peame mõtlema kõige noorematele süürlastele, lastele, miljonitele lastele, kes ei ole saanud käia koolis, kes on kaotanud oma tuleviku. Euroopa Liit äh, peab andma oma panuse, tulema välja mitmeaastase plaaniga, et äh, tagada nendele lastele haridus. see ei ole humanitaarabi, see on juba arenguabi ja seda me peaksime järgmisel rahukonverentsil äh, Süüriaga teatama. härra Vistisen, üks minut, palun. Den tragiske situation i Syrien er jo skrækeksemplet på, hvad der sker, hvis traagiline olukord Süürias on kohutav näide sellest, kuidas äh, võib äh, välispoliitika areneda, nüüd me äh, mõistsime ameeriklased hukka sikkumise pärast, sekkumise pärast, aga nüüd Ameerika taganeb, Türgi, Iraan, Venemaa ähm, tugevnevad, neil on seal omad huvid, mis lähevad täielikult vastu Euroopa huvidega, nemad võitsid. ja kurdid, kes olid meie liitlased, kes võitlesid Assaadi ja Daeshi vastu, nemad on nüüd äh, nõrgemal positsioonil. loogiliselt äh, võib öelda, et äh, Euroopat ja USA-d on kritiseeritud alates Iraagist ja Afganistanist ja seetõttu on äh, selge, et ameeriklased ei taha lahendada Euroopa probleeme. üleatlandiline suhe on alati olnud Euroopa Liidu jaoks, vabandust, Euroopa jaoks oluline turvavõrgustik ja kui me USA-d muudkui verbaalselt ründame, siis see on kontraproduktiivne. proua Šoidrova, palun. tänan. kõigepealt äh, esmapilgul tundub, et Süüria stabiliseerub, aga olukord ei ole tegelikult hea. riik on äh, välis äh,, hävitatud, režiim võitis sõja, aga inimesed ei usalda režiimi, neil ei ole legitiimsust, Assad püsib äh, vägivallaga võimul Iraani ja Venemaa toel. sadadel tuhandetel põgenikel ei ole võimalik Süüriasse tagasi pöörduda, nad äh, viidaks äh, kohtu ette ja kui äh, rünnatakse Idlibi, siis saab äh, meil olema veelgi suurem humanitaarkatastroof. väga murettekitav on Iraani sekkumine. see on väga ohtlik Iisraelile. kurdid võitlevad USA toetusel Islamiriigi vastu, Euroopa Liit ei ole olnud äh, aktiivne, aga osad liikmesriigid äh, on äh, siiski toetanud, kuulge, Euroopa Liit äh, peaks diplomaatiliselt rohkem panustama ja ma olen nõus kolleegiga, et meil tuleb aidata neid lapsi, kes ei ole saanud haridusteed jätkata, nad on nagu Assadi vangid. härra Benefi, üks minut, palun. tänan, juhataja. olukord Süürias ei ole veel kaugeltki lahendatud paari nädala pärast tuleb järgmine Süüria rahukonverents. me peaksime jätkama Genfi rahuprotsessi lähtuvalt ÜRO resolutsioonidest, sealhulgas äh, tuleb Euroopa Liidul tugevdada oma rolli ja me peame investeerima Süüria rahva pikaajalisse toetamisse ma ütlen siinkohal ka kodanikuühiskonna kaasamist äh, konverentsil. me peame toetama projekte, mis loovad äh, humanitaarkoridorid põgenike jaoks. selleks on meil vaja tõelist süsteemi järk-järgulise turvalise tagasipöördumise jaoks. edasi meil on vaja ka religioonide vahelist äh, dialoogi sealses äh, piirkonnas rahuprotsessi jätkamiseks. härra Strodjevski, üks minut, palun. olukord äh, Süürias ei ole kaugeltki veel lahendatud, seda on näha siinsetes aruteludes ja samuti muudes hinnangutes olukorrale. juhin teie tähelepanu ühele minu arvates väga olulisele faktile kõik, kes tegelevad Süüriaga institutsionaalselt, te teate, milline olukord äh, on. ei ole kestlikku humanitaarabi, eriti just äh, viimastel kuudel ei ole suudetud seda sõjaväeliselt ebastabiilsetesse piirkondadesse toimetada ja seetõttu me ei ole olnud äh, edukad. me teame, kes on seal kõige olulisemad tegijad, Venemaa ja Türgi loomulikult ja Assad. Nemad on need, kes äh, praegusel äh, hetkel jättes arvestamata igasugused väärtused ja põhimõtted, rikuvad riigi tulevikku. suur tänu ja proua Kill, üks minut uh aitäh, president, volinik äh, eile äh, USA toetusega alustasid Süüria väed viimast rünnakut ISISe äh, kindlustuste vastu. jah, ma tervitan seda lähenemist ja samuti seda, et transiiditee luuakse niimoodi, et humanitaarabi on võimalik osutada neile, kes seda kiiresti vajavad, aga teenused pagulaslaagrites on ohus sõja laienemine eh, muudesse piirkondadesse muudab humanitaarabi veelgi olulisemaks ja seetõttu on väga hea, volinik, et te teatasite, et Euroopa Liit korraldab konverentsi väga õigel ajal selles, selleks, et toetada humanitaarteenuste osutamist eh, Süürias, aga mul on küsimus Äh, aga kuidas te saate olla kindlad, et konverentsil ei keskenduta üksnes humanitaarabi küsimustele, vaid mobiliseeritakse ka rahvusvaheline ja regionaalne toetus poliitilisele lahendusele? Äh, poliitiline lahendus konfliktile peaks olema äh, eelduseks mis tahes Euroopa Liidu investeeringutele Süüria ülesehitusprotsessi. president Trumpi otsus USA väed Süüriast välja viia äh, sunnib meid tegema koostööd Süüria riigiga. kas me peame leppima sellega, et Assad jääb ja kuidas see mõjutab Euroopa Liidu toetust poliitilisele üleminekule, aitäh! proua Kell, proua Kell, äh, proua Zaborska tahab teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete valmis vastama? jah, hästi. palun, proua Zaborska. vabandust, äh, arusaamatus on aset leidnud Äh, proua Zaborska soovis hoopis vaba mikrofoni voorus sõna, ma sain aru, ma vaban-, äh, ma sain valesti aru, ma vabandan ja nüüd saab härra Dias de Meera sõna üheks minutiks. aitäh, lugupeetud president sõda Süürias on äh, rohkem kui kolmesaja tuhande inimese elu nõudnud ja äh, üle kolme miljoni äh, pagulase on maailmas laiali, samuti palju sisepõgenikke. tegemist on kõige tõsisemas olukorras oleva piirkonnaga. Euroopa Liit saab anda oma panuse konflikti lahendamisse, aga ei saa seda teha üksinda. väga hea on, et märtsis toimub Euroopa Liidus konverents ÜRO egiidi all me peame jätkama humanitaarabi osutamist, samuti üks koma neli miljonit äh, dollarit äh, abi. Äh, nii et, et me peaksime tõesti andma oma panuse ka sellesse, et jätkuksid läbirääkimised rahu sõlmimiseks ja me peaksime arvestama ka ÜRO resolutsiooniga kaks, kaks, neli, viis Äh, äh, ISISest jagusaamine on üks asi, aga see ei ole siiski veel lõplik võit. selleks, et konflikt lõpeks, on vaja, et Süüriat toetaks ka rahvusvaheline kogukond. on oluline, et inimesed saaksid Süüriasse tagasi pöörduda. Äh, siin on Peshmerga võitlejad, nemad vajavad meie aplausi ja meie toetust. aitäh. jah kui te tahate võtta sõna Äh, vaba mikrofoni voorus, palun ärge kasutage sinist paberit, andke märku käega või valge paberilehega, sellepärast et äh, muidu saame teist valesti aru, aga nüüd proua Koomes üks minut. jah, äh, linnukeelutsoon, humanitaartsoonid aga mida me kavatseme teha selleks, et toetada Süüria rahvat, rahvast? me ei ole midagi palju just teinud ja seetõttu ongi Assad äh, võimule jäänud. kokkuleppeid on boikoteeritud, tulemused on katastrofaalsed, Euroopa Liit ei ole usaldusväärne. Äh, seda näitavad hiljutised uuringud äh, ja meie tekitame juurde inimesi, kes on Süüriast tõrjutud Äh, me kasvatame tulevasi terroriste äh, need välisvõitlejad on tegelikult ju eurooplased, nemad on need, kes toetavad Daeshit ja nende päritoluriigid lihtsalt pesevad oma käed vastutusest puhtaks Euroopa ja Ameerika äh, äh, toetavad neid inimesi. me peaksime mõtlema sellele, et kurdid on meie liitlased, kes võitlevad teiste terroristidega ma ei tea, kui kaua meie toetus kestab, Euroopa Liit ei saa olla rahul lihtsalt sellega, et me apelleerime inimeste südametunnistusele ja humanitaarabile. me ei tohi saagida otse, oksa, millele ise istume. aitäh ja härra Hölvendi suur aitäh! aitäh, lugupeetud äh, president, äh, viimasel ajal äh, olen ma kahel korral Süürias käinud olen kristlike vähemustega Aleppos ja Homsis ja Damaskuses kohtunud. üks asi on minu jaoks ilmselge, sanktsioonid Euroopa Liidu ja rahvusvahelised äh, sanktsioonid äh, on tabanud ka paljusid tavalisi süürlasi, nendel inimestel ei ole Süürias tööd me peame midagi äh, süürlaste heaks tegema ja selle heaks, et inimesed saaksid kodu jääda. Äh, äh, Ungari valitsus on viimastel nädalatel äh, teinud otsuse osutada tervishoiu vallas toetus avatud haiglate projektiga Aitame inimesi Aleppos ja Homsis, sõltumata nende usulisest taustast kolm miljonit koma kuu, kolm koma kuus miljonit äh, põgenikku on Türgis ja mujal ja me peame äh, hoolitsema selle eest, et nad ei tuleks Euroopa suunas, vaid läheksid koju tagasi, aitäh. aitäh, härra Freund, teil on üks minut. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik suured küsimused ja suured ootused on praegu äh, Süüriaga seotud selle äh, sõna, sõja tulemusi oleme me näinud, meie pagula-, pagulasdraama on just see, millele Süüria on oma panuse andnud kui me niimoodi kõik jätame, kui me oma naabrust ei aitame, kui Äh, kui me peame vaatama, kuidas inimesed pommirahe all elavad, ma tahaksin kasutada võimalust ja kutsuda veel kord üles äh, tegema, me ei tohi tulevikus olla pealtvaatajaks, kui mingis regioonis jällegi puhkevad konfliktid. meie väljavaade, Euroopa Liidu väljavaade seisab selles, et meil on ühine tugev välispoliitika, äh, mis diplomaatiliselt sekkub õigeaegselt ja enne ja vahendab me võime loobuda siin ka ühehäälsuse põhimõttest süürlased, äh, süürlaste jaoks ei tohi nende kodumaal kadunud, nii et, et meil on aeg tegutseda, aitäh. aitäh, härra Freund. härra Rüübich on äh, palunud esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus sellele vastama, jah, palun, härra Rüübich. aitäh aitäh, tahaksin äh, kolleeg Freundi tänada, et ta selle keskse küsimuse tõstatab, nimelt julgeolek ja pagulaslaagrite eh, olukord eh, on tõesti oluline. meie eh, eelarvekomisjonis oleme abist pagulastele rääkinud ja enamik pagulasi tõesti soovib koju tagasi minna. Nad, kas te leiate, et ÜRO Julgeolekunõukogul on siin võimalus Äh, tulevikus luua selline humanitaartsoon, äh, kuhu, et inimestel oleks võimalik tagasi pöörduda, palun. Äh, jah, ma ei usu, et me oleme praegu olukorras midagi sellist tegema võib-olla me tõesti tule, võib-olla jõuame kunagi sinnani, kus selline turvatsoon oleks võimalik, aga praegu see kindlasti veel, see aeg veel käes ei ole, aitäh. aitäh ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooruni ja mul on probleem selles, et väga paljud inimesed on sõna soovinud ja seetõttu ma ei saa kõigile sõna anda. see lihtsalt ei ole võimalik ja vaatan kella. me peame kell neli lõpetama see tähendab, et kui te sõna ei saa, siis Äh, äh, äh, on selles süüdi teie eelkõnelejad, kes võib-olla liiga kaua rääkisid, nii et, et ma palun, et peaksite kinni ühest minutist ja proua Petir, palun. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud äh, tegemist, homme tutvustatakse ühte uurimusega, mis on läbi viidud Open Doors ühenduse poolt ja see näitab, milline on olukord kiirlastega. me võime äh, antikršćanski mentalitet je olukord on muutunud järjest halvemaks, üha rohkem